esindajad, kõigepealt saab sõna proua Mogherini. suur tänu, president, ning sooviksin alustada sellest, et ma soovin teile palju õnne selle eest, et te valiti Euroopa Parlamendi presidendiks ja olen kindel, et meid ootab ees suurepärane koostöö. samuti tahaksin toonitada ühte asjaolu, mille vallas olen täiesti nõus proua de Fotiga ning proua korratsa pildiga. välisasjade komis-, nõukogus esmaspäeval räägime me Ukraina olukorrast välisministritega ning siis saame uuesti osutada ja oma toetust sellele riigile ning ka kokkulepetele, mis on selles vallas sõlmitud. aga nüüd päevakorra teema juurde. kõigepealt Euroopa ja Ameerika Ühendriigid on omavahel seotud vana ja sügava sõprussidemega mina isiklikult äh, olen alati vaadanud Ameerika Ühendriikide poole ja vaatan praegugi suure imetlusega. see on riik, kus igaühel on oma võimalused, äh, sõltuvalt nende sotsiaalsest, etnilisest või kultuurilisest taustast. see on võimaluste maa, lootuste maa, unistuste maa. riik, mis on alati olnud suur just sellepärast, et see riik on olnud alati avatud ning alati vabaduste eest võitleja Ameerika Ühendriikide hea sõbrana, usun ma, on Euroopal kohustus olla selgesõnaline, küll austav, kuid selgesõnaline siis, kui tekivad lahkhelid iseäranis, kui asi puudutab meie põhiõigusi. me kindlasti pole nõus Ameerika Ühendriikide presidendi korraldusega kahekümne seitsmendast veebruarist kaks tuhat seitseteist. ka paljud ameeriklased pole sellega päri. see käsk kehtestab üheksakümne päevase ajutise sissesõidupiirangu seitsme riigi kodanikele. Iraak, Siirias, Iraak, Süüria, Liibüa, Sudaan, Jeemen, Somaalia, Iraak. samuti ajutiselt peatakse saja kahekümneks päevaks Ameerika Ühendriikide pagulaste programm põhimõtteliselt ei võeta vastu ühtegi varjupaigataotlust enne seda, kui Ameerika Ühendriikide riigisekretär ning äh, siseminister vaatab üle praeguse taotlusprotsessi. on räägitud palju sellest, milliseid kodanikke see reisikeeld puudutab. Ameerika Ühendriikide äh, valitsus on täpsustanud, et Ameerika Ühendriik Euroopa Liidu kodanikke see keeld ei puuduta, isegi siis, kui neil on kahekordne kodu, kodakondsus ja üks kodakondsus on ühe, üks seitsmest liikmesriigist, keda see keeld puudutab. see on tervitatav, aga see ei muuda meie üldist hinnangut selle korralduse suhtes. olen viimaste päevade jooksul juba selgelt välja öelnud, millised on Euroopa Liidu seisukohad selles küsimuses. mitte keegi ei tohi olla olukorras, kus äh, tema õigused võetakse ära nende sünnikoha, usu või etnilise kuuluvuse tõttu. see on kirjas meie põhiseadustes, nii Euroopa Liidus kui ka Ameerika Ühendriikides. see on üks osa meie olemusest, meie identiteedist ja seda me ei saa unustada. meie Euroopa ajalugu on õpetanud meile, et me peame pidutsema siis, kui ehitatakse sildu ning äh, lammutatakse müüre oleme õppinud omaenda, küll suurest, aga ka traagilisest ajaloost, et igal inimhingel on äh, kõigepealt väärtus inimesena. iga inimene omab õigusi, mida ei saa küsimärgi alla seada. ma ise isiklikult leian, et olukord on äärmiselt kurb. kurb on see, et kahekümne seitsmendal jaanuaril holokausti mälestuspäeval anti välja selline korraldus see päev on ennekõike päev, kus me peaksime mälestama neid miljoneid juute, kes, keda natsid tapsid. aga see on ka päev, kus me peaksime vältima igasugust diskrimineerima ning äh, täitma oma kohustusi nende eest, kes põgenevad tagakiusamise eest ning peame kaitsma nende õigusi. paljud nendest inimestest, suurem osa nendest inimestest põgenevad terroristlike rühmituste eest nagu Daesh. Need inimesed on terrorismi ohvrid ja nad on küll pagulased, aga lisaks sellele on nad äh, inimesed, naised, mehed, lapsed, kellel on oma isiklik elulugu, unistused, äh, hirmud ning äh, sügavad haavad. ja mis kõige tähtsam, neil on tulevik, mida nad peavad üles ehitama. nii nende enda riikide kui ka meie riikide ja meie enda tulev-, turvalisuse seisukohast on see oluline. sotsiaalne ülesehitustöö sõltub ju neist. nii et öelgem otsekoheselt välja, et Euroopa Liit ei pööra selga kellelegi, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele. selline on olnud meie seisukoht täna ja on homme. ei oleks moraalne, õiglane ega ka seaduslik ega ka meie huvides seda te mitte teha. sellised meetmed tekitavad usaldamatust ja pingeid rahvaste ja rühmituste vahel ja ma pean silmas ka meie enda rahvast, meie enda ühiskondades. ma tunnen muret Ameerika Ühendriikide ühiskonnas toi-, ilmavalgust nägevate tendentside pärast. ja ma palun Ameerika Ühendriikidel pöörata tähelepanu sellele, mis nende enda koduriigis juhtub. ainult vastastikune austus ning koostöö aitab meil turvalisust suurendada. ainult austus ning äh, vastastikune usaldus aitab meil kriise lahendada. nii on meil Euroopas kombeks me teeme ko-, koostööd nende riikidega, kus on kriisid. me teeme koostööd nende riikide naabritega, kõigi naabritega. reisikeeld võib-olla, ja ma rõhutan, võib-olla, annab ajutise illusiooni, et äh, probleemiga tegeletakse, aga lõppkokkuvõttes tekitab see ainult täiendavaid pingeid ja viha. meil on vaja koostööd, mitte uste kinnilöömist, meil on vaja väravaid, ühiseid nimetajaid, mitte keelde Euroopa Liit jääb ka tulevikus äh, kõikidele riikidele selles piirkonnas äh, partneriks, sõltumata nende kodanike usulisest kuuluvusest. meie peale võib uskuda. meie jääme partneriks ning äh, tugipunktiks kõigile neile, kes usuvad rahvusvahelisse koostöösse, inimõigustesse ning õigusriigi põhimõttesse. just nimelt sellepärast on Euroopa Liit maailma suurim äh, doonor Süürias ja naaberriikides. üle üheksa miljardi euro on äh, sõja algusest saadik investeeritud. siiani on Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid teinud tihedat koostööd ka äh, pagulaste tippkohtumisel New Yorgis, sellepärast et maailmataseme probleem nõuab maailmatasemel lahendusi. mõlemalt poolt võeti kohustusi seoses inimõiguste kaitsega kõikidele pagulastele ja sisserändajatele ning vihakõnevastase võitlusega Euroopa Liit on alati valmis ka uue Ameerika Ühendriikide valitsusega koostööd tegema nende kohustuste valdkonnas, nii nagu ka paljudes teistes valdkondades, mis meil on ühised, milles meil on olnud ühiseid saavutusi viimaste aastate jooksul. Need, selline koostöö on üks meie alustalasid, kliimamuutus, Lähis-Ida rahuprotsess ja õiglane kaubandussüsteem, ÜRO tegevused on kõik need valdkonnad. meie rahvusvaheline päevakord on selge, me teeme koostööd Ameerika Ühendriikidega kui partneritega ja me eeldame vastastikust austust. nii on meil Euroopa Liidus kombeks. sellised on meie aluspõhimõtted, sellised on meie väärtused, meie huvid. ma usun, et meie vastutame oma kodanike ning meie partnerite eest äh, kõnealustes piirkondades ja kogu maailmas. me peame näitama üles, et meie väärtused kehtivad, me oleme, äh, meil on juhioskused ning me oleme tugevad. aitäh! suur tänu ning nüüd lähme fraktsiooni esimeste juurde, kõigepealt saab sõna härra Veeber. austatud parlamendi president, austatud kolleegid! räägime täna siin äh, reisikeeldus, keelust, aga me saame aru, et äh, räägime tegelikult enamast. Äh, toetan seda positsiooni, mida komisjoni nimel täna Frederica Mogherini siin ette kandis, aga selge on, et Trump on valitud, ta on oma ametipostil, tegemist oli demokraatliku otsusega ja me austame seda. meie tahame kaasa rääkida austada kõigepealt demokraatlike valimiste tulemusi, seda me peame ütlema, aga meie Rahvaparteina tahame ka eristamist. näiteks kui Donald Trump ütleb, et ta tahab illegaalse sisserände vastu võidelda, siis on see ka meile südamelähedane. kui ta ütleb, et äh, ISISe vastu käib võitlus ja terrorismi vastu, siis loomulikult on Rahvapartei tema pool samuti. ja äh, Theresa May Angela äh, Merkeliga telefonitsi on ka NATO suhtes väga kindel positsioon võetud, suur tänu selle eest, aga austatud kolleegid, äh, paraku ei ole see, mis doma-, äh, domineerib praegu need teemad, kui me vaatame äh, viimaste päevade tegevust, Donald Trumpi poolt, siis me näeme tegelikult, et Ameerika on tegelikult ju olnud vabaduste maa, ja Ameerika Ühendriigi sisserändajate riik, see on juba minu lapsepõlvest olnud see kuvand, mis mul on olnud Ameerika Ühendriikide suhtes. ja nüüd üleüldine skepsis ja uskmatus äh, religioonide ja teiste rahvaste vastu ei ole tegelikult äh, mingisugune äh, austus, vaid tegelikult uus viha tekib sellega. Kanaadia, ka-, vabandust, Kanada atentaat oli suunatud konkreetselt Trumpi tegevuse vastu praegu ja vaba turumajandus äh, on samuti üks väärtus, nüüd näeme me aga presidenti, kes äh, TTP läbirääkimised on katkestanud, äh, kes teised kaubanduslepped on peatanud, me tahame tegelikult õiglast vabakaubandust ja maailmakaubandust ning me tahame hääletada ka selles osas siinsamas veebruaris, et selget signaali anda. me hindame ka proua Malmströmi pingutusi Kanada, Jaapani ja teiste riikidega läbi rääkida, kaubandusleppeid sõlmida ja et kolmas näide veel tuua Ameerika Ühendriikide kohta, siis USA oli alati põhiõiguste ja inimõiguste maa minu jaoks, need, eh, eh, mille nimel võideldi, mille nimel surdi. aga Trump ütleb nüüd, et piinamine on tõhus ja sellepärast on võimalik, et eh, nende ametivõimud ja ametnikud saavad seda kasutada, kui vaja. no tõesti, kui riik kasutab selliseid meetodeid, siis on riik ise kurjategija ja seda ei tohi lasta juhtuda täna juba viidati sellele, et äh, USA äh, uus äh, Euroopa Liidu saadik jõuab siia. Nigel Farage on siin üks nendest, aga tuleb veel üks saadik, kes näeb Brexitit alles algusena suurest lagunemissoost ja loomulikult äh, suur äh, sõltumatus äh, on nüüd Ühendkuningriigis tulnud, et Ühendkuningriigi esindajad peavad nüüd lendama Washingtoni, et küsima luba asjadeks ja mitte Brüsselisse. aga kui saadik tuleb Ameerikast nüüd siin, kes tõstatab küsimuse euro kui vääringu üle ja kes soovib Euroopa Liidu lõppu, siis meie institutsioonid ei tohi sellist inimest akrediteerida, sellepärast et sellise partneriga ei saa me, austatud kolleegid, koostööd teha. Putin, head kolleegid Eh, rajab oma võimusfääri, eh, kasutab sõda vahendina, et oma eh, huvisid rakendada ja tahab nõrka Euroopat. Donald Trumpi ja ja O on praegu Ameerika Ühendriigid, ta näeb seda, et USA ja Hiina on suured majandus äh, konkurendid, ta tahab äh, killustunud ja katki läinud Euroopat ja sellepärast järgnevatel nädalatel, kuudel ja aastatel on väga põhimõtteline küsimus, kas me seisame üheskoos ühe rindena või mitte. ja head kolleegid, kui te lubate, siis ma tahaksin veel ka öelda omalt poolt, et kui me vaatame Ameerika Ühendriikide ajalugu ja ka Ühendkuningriigi ajalugu, siis tulevad mulle meelde sellised nimed nagu Roosevelt ja Churchill. tegemist oli poliitikutega, kes külgkurje kõrval omavahel võitlesid ja seda vabaduse nimel totalitaarsete režiimide vastu ning ka natsionaalsete huvide vastu. et rahvusvahelised, rahvuslikku egoismi eh, mitte ainult ei tohiks vaadata, vaid ka väärtused on tähtsad. Reegen ähm,, Reagan ja Thatcher äh, NATO topeltkokkuleppele sundisid äh, rahvusriikide huvid äh, põlvili ja nad tegid asja, mis olid maailma jaoks huvi, huvitavad ja olulised. mõlemad poliitikute paarid tegelikult võitlesid vaba maailma nimel ja mina tahaksin, et tänased juhid teeksid sama asja. Theresa May ja Donald Trump paraku aga oma rahvushuvide egoismi eest seisavad ja tegemist ei ole ereda leegiga põleva vabaduse leegiga maailm muutub väga põhimõtteliselt, daamid ja härrad, ja sellepärast on meie fraktsiooni ettepanek, et Valeta tippkohtumine reedel saadaks väga selge signaali, mida Donald Tusk juba oma kirjas ka tegelikult mainis, Le Pen ütleb, et Euroopa Liit on USA protektoraat. seda ütleb Le Pen mina usun, et Valeta tippkohtumine saab näida, Euroopa on ühendunud, üksmeelne ja tugev ja seisame oma väärtuste eest, suur tänu! suur tänu teile, härra Veeber ja nüüd annan sõna sotsialistide fraktsiooni nimel härra Pitellale. suur tänu teile, härra president. mõned ausalt öeldes arvasid, et Donald Trump oli lihtsalt nali, nali. selle asemel äh, toimub, äh, on ta hoopis luupainaja me alahindasime, äh, oleme alanud äh, ajaloos ennegi alahinnanud teatud inimesi, kes hiljem on tekitanud sõdu ja teinud jõledusi. nagu ütles seda õigesti proua Mogherini sõprus Ameerika rahvaga äh, on absoluutselt puutumatu, see on äh, meie eh, tugev liitlane ning eh, saadame neile oma tugeva tervituse ja kinnitame oma eh, imetlust nende vastu, nad on olnud olulised ajaloos, nad on olulised sellepärast, millised nad praegu on, kuid see, mis seal praegu toimub, kui me näeme neid ettepanekuid, millega esineb Donald Trump, mis on äh, täielik äh, rünnak tsiviliseeritud Euroopa vastu, põhiväärtuste vastu, ütleme asju nii, nagu nad on, Manfred. Äh, reisikeeld, äh, ainult mõne islamiriigi kodaniku vastu, seal pole mingit seost terrorivõitluse või piirikontrolliga. see on vale, peda-, see on demagoogia, ku- see, mis see tähendab, et mõned jah, teised ei öelgem tõtt, kodanikel on vaja selgeid arusaadavaid sõnu. tegemist on rünnakuga süüliõigusega ja õigusriigi vastu. see sama inimene, kes tahab ehitada Mehhiko piirile eh, müüri, no mis see on? Eh, kõik, kas inimene tahab rikkuda ära kõik suhted Ladina-Ameerika riikidega, see nakkus levib üle terve maailma, ma ütlen ma ütlen lennufirmade esindajatele, et ärge takistage inimestel, kes on suuna-, teel Ameerika Ühendriikides, ärge takistage neil lennukisse minemast. nagu ütles härra Laine, nagu ütles härra Veeber, kui see ähm, ähm, nagu see, kui see Ameerika saadik oleks tõesti, kui see tõesti, kui tema tõesti nimetatakse ametisse, siis tuleb ta taga temast äh, akrediteerimisest keeruda, sest selline asi pole aktsepteeritav. ja äh, samuti äh, proua May, Suurbritannia peaminister, ärge lubage Troja hobust enda juurde sisse, ärge lubage tal hävitada Euroopa Liitu. ning tahaksin öelda ka seda, oleks tore, kui liikmesriikid oleks selleks valmis, kui nad äh, kutsuksid tagasi oma suursaadikuid konsultatsioonidele, see oleks sümboolse väärtusega samm, oleks hea, et äh, Euroopas selliste tegude eest, seni kui ta selliseid tegusid teeb, Donald Trumpi ei kutsutaks ma äh, tahaksin öelda ka seda, et seni, kuni Donald Trump äh, selliseid tegusid teeb, ei äh, saa äh, Euroopa ust temale avada, aitäh. ja järgmisena saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Kamal. suur tänu. Katta instituudi äh, Ameerika Ühendriikide rakkerühma mõttekoja uuringu järgi ei ole seitsmekümne esimesest aastast täidetud mitte ühtegi äh, Ameerika Ühendriigi kodanliku äh, isiku poolt, kes on pärit ühestki nendest seitsmest äh, riigist, mis on keelu all. õiglus, seadus peaks olema õiglane ja sotsiaalne kord peaks olema, ühiskonna kord peaks olema öö, öö, selliste korralduste eesmärgiks. siin aga on tegemist diskrimineerimisega ja inimeste tagakiusamisega, kes põgenevad sõja eest. paistab, et nagu oleks vastuolu moslemi usu ja lääne ühiskonna hea kodanikuks olemise vahel. see mängib relvad kätte Daeshile, kes väidavad, väidab just nimelt sedasama see mängib relvad kätte just nimelt nendele terroristidele, sellepärast et nemad just nimelt nende väidetega illusioonidest äh, vabanenud äh, moslemeid äh, värbavad. ja nüüd ameeriklased on avastanud, et neil on president, kes teeb nii, nagu ta on lubanud. see president on selline, et tema poliitika, tema otsused on mitte ainult keskklassi Ameerika rahulolematuse, vaid ka paljude meie enda valijate rahulolematuse tulemus. valijad ei usu enam peavoolupoliitikutesse, ei usu poliitikute võima-, suutlikkusse kuulata oma valijaid. Need on valijad, keda meelitavad ligi lihtsustatud lahendused, mida äh, poliitilise spektri äärealade esindajad pakuvad. me peame selles valguses saama aru, et kui ainult üleilmastumise kasu jõuab direktorite portfellidesse, aga mitte töötajate rahakotti, siis sellised suundumused jätkuvad ka tulevikus. me peame mõtlema rohkem integratsioonile me leiame vastasel korral alati poliitikuid, kes sellise poliitilise tee valivad ning üritavad äh, valijate poolehoidu võita kas Prantsusmaal, Hollandis või mujal Euroopa Liidus. iga kord, kui peavoolupoliitik heidab lihtsalt kõrvale äh, kõik need, kes muret tunnevad Euroopas või Ameerikas, iga kord, kui me lihtsalt ütleme, et nad on lihtsalt rassistid või populistid, siis näitame me üles oma suutmatust äh, usaldusväärseid alternatiive pakkuda ükskõik, kui tugevad oleksid meie seisukohad Ameerika Ühendriikide praeguste poliit-, presidendi praeguste poliitiliste otsuste suhtes. mõelgem, kas me tahame olla lihtsalt keevalised või tahame olla kainelt mõtlevad poliitikud, arukad poliitikud. sellised käsud on suvajärgsed, kongress ei toeta seda, neid ei ole ette valmistatud korralikult ja sellised presidendi korraldused ei muuda Ameerikat jälle suureks ja ei äh, tugevda meie Atlandi-üleseid sidemeid, vaid nõrgendavad seda ja selge on see, et äh, sõbrad kuulevad sõprade mõistuse häält rohkem kui äh, vihast tõstetud häält. ja nüüd saab sõna härra Verhofstadt ALDE fraktsiooni nimel, palun. alustaksin härra Pitella ja tema sõnavõtuga ja vastaksin ka härra Kamali sõnavõtule osaliselt, aga ma ei mõista äh, midagi äh,. oma sõnavõtus ütlete te kõigepealt, et et asja ei midagi ei tehta, aga siis äh, öeldakse, et äh, me peame aktsepteerima lihtsalt Trumpi, sellepärast et ta on valitud. ei, ei, ta ei saa inimväärtuste vastu üles astuda, sellepärast et ta on valitud Ameerika Ühendriikide presidendiks. Need on ka Ameerika Ühendriikide väärtused. isegi valitud president, kes on saanud enamuse toetuse, aga rahva enamuse toetust ta ei saanud, isegi tema peab kuulama, mida Ameerika põhiseadus ütleb ja mida kohtusüsteem ütleb seda minu sõnavõtu algatuseks. aga tegelikult Ameerika Ühendriikides on inimesi, kes ütlevad tõesti, et jah, sellest on turvalisuse seisukohast kasu, kasu. ei, see on absurdne. tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast alates on terroristid tulnud kolmest riigist, Egiptusest, Saudi Araabiast ja Liibanonist. ja ükski nendest riikidest ei ole selles nimekirjas. seal on seitse riiki, millest, eh, kust ei ole tulnud mitte ühtegi terroristi alates seitsmekümne viiendast aastast. nii et täielik diskrimineerimine, täielik diskrimineerimine ja ka laiemas mõttes sellepärast et siin ei diskrimineerita mitte ainult usku. püüaks, püütakse lihtsalt õli tulle vajuda ja olla veeks populismi ja natsionalismi veskitele. ja ma ei näita siin mitte ainult Farage'i ja tema eestkõnelejate poole siin täiskogul, vaid lihtsalt see mõte, et Ted Roosevelt Mällock on määratud suursaadikuks, esindab seda ideed. ja kujutage ette Steve Bannon Ameerika Ühendriikide äh, julgeolekunõunik, inimene, kes ütleb, et me tahame, et äh, maailmas oleks äh, ülemaailmne parempoolne liikumine, et Euroopa Liidust vabaneda, et Euroopa Liidule lõpp peale teha ja nüüd meie istume siin ja meie viies kolonn on siin. härra Farage teeb koostööd Ameerika Ühendriikide selliste võimuesindajatega ja selle eesmärgiks on ainult üks asi, vaadata, kuid hävitada Euroopa Liitu ja teha seda lähitulevikus. ja samas ei mõelda ühele asjale, kallid kolleegid. sellega kaasneb suur oht, kui me paneme oma kaardid natsionalismile ja populismile Euroopas. me oleme seda minevikus juba näinud kahekümnendal sajandil oleme me seda juba kogenud ja me teame, milleni viib natsionalism ja populism, kui arvata, et see on meie mandri äh, jaoks õige lahendus meie inimkonna kohutavad kuriteod on sellest aset leidnud. kakskümmend miljonit surmajuhtumit Euroopas on tulenenud natsionalismist ja ühtegi peret ei ole Euroopa Liidus, kus ei ole vanaema, vanaisa äh, või sugulast, kes ei ole langenud selle natsionalistliku liikumise ja populistliku liikumise ohvriks. ja sellepärast loodigi Euroopa Liit. Euroopa Liit loodi selleks, et sellest seda selja taha jätta, et luua manner, mis on rahumanner. ja nüüd näeme Ameerika presidenti. Ameerika president, võtkem näiteks Roosevelti. Roosevelt tahtis olla vaba maailma liider ja nüüd siis on president selline, kes tahab olla vaba maailma vastase võitluse liider, solidaarsuse ja sallivuse vastase võitluse liider. see on olemuslikult oluline hetk Euroopa Liidu jaoks eksistentsialistlik hetk, me saame langetada ainult ühe otsuse. autokraatne Putin, kes tahab äh, Euroopat hävitada, president Trump, kes äh, tahab isegi, kes tahab meid äh, lagundada ja siis radikaalsed islamlased lõuna poolt ähvardavad meid ja siin on ka terve rida inimesi, kes tahavad Euroopa Liitu seestpoolt õõnestada sellises olukorras saab ainult ühte otsust langetada. olgem ühtsed ning äh, võidelgem sellele hävitustööle vastu ja ma loodan, et Lavaletas ei räägi me mitte ainult äh, sõnadega ja toetan siin äh, president Tuski järeldusi ning sõnu paberil, aga ma loodan, et kõikidel Euroopa Liidu liidritel on piisavalt julgust, et koos Euroopa Parlamendiga asuda relvade juurde ning võidelda nende natsionalistide ja populistide vastu, kes tahavad meid maatasa teha. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Zimmer ühendatud vasakpoolsete nimel. Teil on sõna, palun. jah, vielen, vielen dank. suur tänu. me mitte esimest ja viimast korda täna ilmselt ei tegele Ameerika Ühendriikide poliitika teemal ning ka äh, Trumpi administratsioonist ei räägi me mitte esimest ja viimast korda. ja seetõttu äh, on väga hea, et teie, proua Mogherini, ka tegelikult viitasite sellele kontekstile, mis hetkel presidendi määrus allkirjastati ja jõustus, eh, nimelt kakskümmend seitse jaanuar. ja tegemist ei olnud mitte ainult suvalise kokkusattumusega, vaid tegelikult see oli süstemaatiline, taotluslik, sellepärast et täpselt samal ajal, samal päeval peaaegu eh, demokraatlikku eh, saadikut solvas, sellepärast et ta äh, rääkis oma biograafiast, oma äh, perekonnaliikmete ja vanaisa hukust äh, laagrites Saksamaal ning rääkis sellest, kui inimesi piiratakse nende usu põhjal mitte lasta Ameerika Ühendriikidesse sisse reisida ja Trump küsis, et millist halba lavastust ta nägi. ma arvan, et me jõuame sinnamaani ja me peame olema valmis nende küsimustega tegelema ka tulevikus. aga kui me tahame tõestada, et meie süsteem, Euroopa Liit Äh, on valmis midagi sellele süsteemile jät-, nüüd vastu panema, äh, et ta saab nende inimõiguste rikkumistele vastu astuda, siis me näitame, et me oleme miski paremat. ja te äh, ühes säutsus ka viitasite sellele, et Euroopa Liit on äh, varjupaigaks ja sadamaks pagulastele ja turvaline koht, ei no päris nii ka ei ole. meie peame näitama oma väärtusi äh, Trumpiga võrreldes ning me peame äh, solidaarse migratsioonipoliitikaga näitama, et inimesed, kes vajavad kaitset, ei ole mitte kurja juurena nähtavad, need, kes toovad meie juurde kuritegevuse ja terrori, aga meie oleme oma väärtustele truu, võtame kohustused ja käitume ühtselt nii. ja mis oleks olnud aastal tuhat üheksasada saja viiekümnendatel aastatel pärast äh, sõjajärgset Euroopat siis, kui paljud inimesed äh, natsionaalsotsialismi peatõstmist äh, oleks, kus paljud inimesed tapeti, kui toona ei oleks pagulasi võetud vastu teistes riikides. kuhu oleksime me siis jõudnud, äh, kui äh, hulluks oleks asi läinud, kui kõik need, kes pagesid toona, oleks natside kätesse jäänud? me ei tohi selliseid mänge kaasa mängida, aga see ei tähenda seda, et me peame lihtsalt rusikaga vastu andma, vaid me peame äh, nendes asjades, mida me paremini oskame teha, lihtsalt näitama, et me teemegi paremini. ja siin Ameerika kolleegide ja kodanikega ka koostööd tegema. ja äh, asi, mis mulle praegu annab lootust, on tegelikult see, et pärast seda, kui president ametisse asus ja päevad pärast seda, äh, kogu maailmas ja eriti just Ameerika Ühendriikides sajad ja sajad tuhanded naised tõstsid pead sellise inimese kuvandi vastu. küsimus ei ole mitte naiste diskrimineerimises, vaid üleüldiselt inimõiguste ja e, indiviidi õiguste väärikuses ja austamisest, ükskõik kas naine või mees, kas tõrjutu, ükskõik mis päritelu, päritolu, usk või e, mis iganes inimese taustaks on, seda tuleb austada, selle eest peame meie võitlema. E, võitleme Trumpi ja tema ideoloogiaga, sellega näiteks, et me takistame, et juhtub olukord, kus tekiks selline väga terav olukord, äh, hoolitseme oma julgeoleku eest ja äh, tuumarelvad, mis Ameerika omad on veel Euroopas, näiteks Saksamaal, tuleb välja saata. aitäh! Keller, praegu ja järgmisena saab Roheliste nimel sõna proua Keller. Thank you! suur tänu! Ameerika Ühendriikide neljakümne viies president tõesti on uueks peatükiks Ameerika Ühendriikide ajaloos ning demokraatia ajaloos jah, selge on see, et selle seitsme riigi äh, äh, reisikeeld ei ole võetud vastu julgeoleku eesmärkide täitmiseks. tegemist on selge diskrimineeriva sammuga, mille sihtmärgiks on moslemid. ehkki see ei äh, taba mitte ainult moslemeid või mitte kõiki moslemeid, see on suunatud inimeste vastu nende usu tõttu ning kes oleks võinud osata ette kujutada seda, et äh, midagi sellist võib juhtuda, kes oleks võinud osanud aimata, et need vabadused, õigused, mis meie jaoks on iseenesestmõistetavad, mis meie arvates on olnud iseenesestmõistetavaks äh, osaks meist, võivad haihtuda õhtu nii kiiresti, kaduda nii järsku. paistab, et äh, niiviisi sureb liberaalne demokraatia hävib nii kiiresti lihtsalt ühe presidendi käsuga. Ameerika Ühendriigid on üles ehitanud ennast usuvabadusele, see oli üks äh, alusväärtusi Ameerika Ühendriikides ja immigratsioon seda samuti. mis on siis sellest Ameerika unistusest nüüd jäänud? vaadake, kui kiiresti see on haihtunud. kõik õigused, kõik vabadused, mida võtame iseenesestmõistetavana, ei ole tegelikult seda. Nende eest tuleb alati võidelda, nende eest tuleb võidelda iga viimane kui päev demokraatia ei ole midagi sellist, mis on lihtsalt põhiseadusse kirjutatud ja siis ei kaota enam kuskile. seda tuleb kaitsta kogu aeg seesama kehtib inimõiguste kohta, nad ei ole kunagi sulle tagatud, nende eest tuleb vaeva näha. ja siin Euroopas oleme me uhked selle üle, et me elame rahu, demokraatia, õigusriigi põhimõtte liidus, me oleme uhked selle üle, et me kaitseme inimõigusi kogu maailmas, aga kas me tõesti anname endast parima selleks, et neid väärtusi päästa? kas ka meie ise ei piira juurdepääsu meie piiridel, kas meie ise ei ehita müüre, ei püstita tarasid, kas ka meie siin kojas ei kuule hääli, mis on diskrimineerivad lähtuvalt äh, inimeste äh, usust või päritoluriigist? ja mida selle vastu ette võtta? mida me selle vastu teeme, igaüks meist ja liikmesriikide valitsused? kõik peavad äh, selgelt valima, millise poole me valime, kas me tahame olla viha ja müüride poolel või demokraatia ja sildade poolel. ma arvan, et meie peame oma Euroopa Liitu muutma tugevamaks ja selleks tuleb ennast kokku võtta tuleb lõpuks ometi majanduskriis lahendada, see toob kaasa nii palju tööpuudust iseäranis noorte hulgas. me peame kooskõlastama oma välispoliitilist tegevust ning me peame olema liidri positsioonil rahvusvahelise õiguse vallas, sellepärast et maailmas ei ole eriti palju teisi, kes seda teeksid. me peame ÜRO-s rohkem tegutsema ja ka kliimamuutuse valdkonnas. muutkem Euroopa siis äh, Donald Trumpi vastandiks õiguste, vabaduse, õigusriigi põhimõtte ning äh, heldekäelisuse musternäidiseks, õigluse ja kaastunde musternäidiseks. ja kandkem hoolt selle eest, et kõik need väärtused ei oleks mitte ainult tühjad sõnad, vaid osaks igast meie sammust. Prantsusmaa äh, kinkis kunagi äh, vabadussamba Ameerika Ühendriikidele, oma nooremale õele ma arvan, et me peaksime rohkem vabadussambaid püstitama Lesbosele, Lampeduusale, kuhu inimesed tulevad äh, täis hirmu ja samas lootusi. me peame püstitama neid sambaid igale poole, kus inimesed kaitsevad oma õigusi ja oma naabrite õigusi muutugem siis Euroopaks, kes kaitseb neid inimesi, kes võitlevad enda õiguste eest ja teiste õiguste eest, sõltumata usust, rahvuslikust kuuluvusest, soolistest eelistustest ja nii edasi ja nii edasi. Euroopa peab olema sillaehitaja, mitte müüride püstitaja, tegutsegem siis sellel moel üheskoos. suur tänu! järgmine sõna saab sõna saadik Farage EFTD-st, palun well,. suur tänu, ma näen, et te kõik olete väga häiritud siin tänasel pärastlõunal ja ma ei kahtle kord hetkekski, et Ameerika Ühendriikide viimaste nädalate sündmused on olnud üsna suureks šokiks teile kõigile ja õigusega võib-olla vaadake, see, mis siin praegu juhtus, oli see, et keegi, kes valimistel üles astus, saigi ametisse ja ühe nädala jooksul ütles, et ta austab kõiki oma valijatele antud lubadusi tõeline demokraatia on ju see erinevalt Euroopa Liidu süsteemist, kus mittevalitud volinikud nagu Mogherini siinsamas langetavad ainuisikuliselt otsuseid õigusaktide kohta. jaa, ma saan aru, see on teile šokeeriv näha, et tõeliselt rahva poolt valitud demokraat teeb seda, mida valijad äh, on temalt soovinud. jah, täna Washingtonis. I can't hear you, mate ma ei kuule teid. Eh, ma, see parlament on inst-, eh, kinnitab eh, volinike institutsionaalsed kohustused, seega me peame olema viisakad komisjoni suhtes ning näitama üles ka head tahet Euroopa Komisjoni asepresidendi vastu. tänan väga. no olgu Äh, institutsioonilise austuse ja tõe suhtes võib-olla mõistate ja nõustute minuga, et Euroopa äh, õigusloomeprotsessis äh, on rahva poolt mitte valitud komisjoni esindajatel, volinikel õigus teha õigusloome ettepanekuid. kui ma eksin, siis heitke mind siit parlamendist siinsamas praegusel hetkel just juba täna pärastlõunal välja. härra Farage, ma palun, et te käituks viisakalt. on jätkata? oh, I'll be respectful, all right. küll mina olen juba viisakas, aga võib-olla teie oleksite seda ka ja austaksite selle äh, poliitilise erakonna liidri õigusi, kes võitis Ameerik- äh,, Ühendkuningriigi poliitilised äh, valimised kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. mulle tundub, et äh, kogu selles Trumpi vastases retoorikas, mida igalt poolt kuulda on, tegelikult äh, on kuulda äh, seda, mis on juhtunud Euroopa Liidus, nimelt on tekkinud Ameerika vastased meeleolud. Trump tahab kaitsta Ameerika Ühendriike islamiterrorismi eest aga siin kojas siin ning liikmesriikide valitsustes Euroopas tervitatakse neid inimesi omaenda kodudes aga ma palun teid, vaadake hetkeks faktidele silma. kogu selle hüsteeria ja üleskeeratud tolmu keskel. Donald Trump ei ole teinud midagi muud, kui võtnud seitse riiki, mille president Obama äh, määratles ohtlikeks riikideks Ameerika Ühendriikide jaoks. Obama tegi juba eeltöö ära. Trump ütles, et üheksakümne päeva jooksul vaatame üle, milline see süsteem on ja siis vaatame, kas see süsteem praegu kehtib, on ju, piisab. aga teie kõik oma suurte vihahäälte ja vihapursetega, kus te olite siis, kui kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Obama keelas kõikidele iraaklastele sissepääsu kuueks kuuks? miks, miks ei kritiseerita siin kojas äh, ega ka komisjonis äh, Saudi Araabiat, Bahreini, Kuveiti ja kõiki teisi, kes äh, keelduvad vastu võtmast ühtegi pagulast, kes on pärit Süüriast. kuidas on see võimalik, et holokausti mälestuspäeval eelmisel reedel mitte ükski teie seast ei kritiseerinud nei-, seda, kuidas Iisraeli juutidel keelati öö, oma riiki puhkusele minema minna. see on silmakirjalikkus, võib-olla siis me peaksime hoopis siin natukene rohkem konstruktiivselt tegutsema, kõik meie siin. me kõik väidame, et me oleme demokraadid. nüüd on meil võimalus seda tõestada. kutsugem siis president Trump siia, siia Euroopa Parlamenti. olen veendunud, et demokraatidena olete te minuga päri selles osas, et meil on vaja avatud dialoogi. vast valitud äh, maailma kõige võimukama inimesega. ja te ei, ja kui te ei ole sellega nõus, siis olete te demokraatia vastased, kelleks ma teid olen ka alati pidanud. tänan, härra Verhofstadt, tänan teid, tänan teid. härra De Graaf, ENF-i nimel, palun president, Mr, sorry, Mr Tusk. austatud president, härra Tusk ütles hiljuti, et USA on sama suur oht äh, Euroopa Liidule kui ka näiteks Venemaa ja ISIS. kas äh, tal on paanika äh, ood või ärevushood, mis reaalsust ei lase tal tajuda? president Trump on andnud välja määruse, mis ajutiselt keelab reisida seitsme moslemi enamusega riigist eh, inimestel USA-sse, nii nagu härra Obama juba seda tegelikult tegi, nii nagu ka härra Farage ütles. Need on riigid, kes ohustavad potentsiaalselt USA julgeolekut. piirikontrollide parandamine enne inimeste sisselubamist on täiesti valiidne tegevus. Euroopa Liidus me otseselt kannatame eh, tegelikult piirikontrolli nõrkuse tõttu me oleme näinud terrorirünnakuid Nizzas, Pariisis, Brüsselis ja Berliinis ning paljud on kaotanud äh, oma elud või on saanud tugevalt äh, haavata. Trump ütles, et Euroopa Liit on äh, suur kaos ja tõsi on, et segadus on suur, aga silmakirjalik on siin midagi öelda Trumpi vastu praegu, nii nagu härra Farage ütleski Äh, kus on äh, protest, äh, et islamiriik, sellised islami või moslemi enamusega riigid ei luba Iisraeli kodanikke oma riiki, miks te siis midagi ei öelnud? me ei tohi Euroopa inimeste elusid seada ohtu, sellepärast et piirikontroll puudub. ja härra Tusk ja Euroopa Komisjoni ametnikud, palun tehke sama asja taaskäivitage äh, piirikontrollid ja pidage silmas mitte ainult neid seitsme moslemi elamusega riiki, keda äh, tõstatas esile äh, härra Trump, vaid tegelikult kõik need riigid, kes illegaalseid immigrante saadavad Euroopa Liitu, aitäh! Hello. suur tänu. Äh, härra Farage'i kõne ajal Leiboristide partei äh, isik istus äh, sildiga härra Farage'i selja taga. minu arust tuleb distsiplineerida seda parlamendiliiget, sellepärast et sellist asja ei tohi olla. jah, härra, härra Etheridge me eh, saatsime saali teenija eh, selle isiku juurde, kes ütles talle, et sellist silti ei tohi näidata. järgmisena saab sõna härra Papadakis pooleteiseks minutiks, palun. me näeme praegu täpselt, mis on juhtumas. juhtumu, juhtunud on see, et lõhestatakse meid väga ohtlik tendents on see, et miljonid immigrandid ja pagulased, kes on kapitalistliku süsteemi ohvriks langenud, saavad nüüd veel kord tabatud ja me näeme seda, mida, mida valitsused ette võtavad. eelkõige Ameerika ettevõtted äh, peaksid äh, tundub, et äh, teenivad väga suuri kasumeid just töövõtjate mm, kasu arvelt. me näeme, mida teeb Hiina, nüüd püütakse ka Venemaa suhtes midagi ette võtta vastuolud aina tugevnevad selle tulemusena, näeme, mida on Brexit kaasa toonud ja tegelikult äh, näitab see kõik seda, et äh, kapitali vaba liikumisest Euroopas me ei saavuta nii palju äh, hüvesid, kui me ootasime seda. Euroopa Liidu ühtekuuluvus ja euroala üleüldiselt on praegu lakmustestiks, mis saab edasi inimesed lükkavad aga tagasi sellised kapitalialliansid, nad äh, püüavad oma ühiskonda ja majandust teisiti organiseerida, püüda olla äh, suurtest kettidest eemal ning ka sellistest talit- äh,, nagu organisatsioonidest nagu NATO ja Euroopa Liit. ja nüüd saab asepresident Mogherini äh, vastulauseks sõna lõpetuseks. suur tänu, härra asepresident, tänan teid ka teie palumise eest ähm, teie sellest, et nõudsite viisakust minu suhtes, räägin edasi inglise keeles. see nõudmine viisakus, viisakus oleva komisjoni poolt vastu on, on ka viisakuse nõudmine Euroopa Parlamendi vastu, sest Euroopa Parlament oli see, kes mind ametisse pani ja parlamendi liikmed on ju ametisse valitud. näen, et ka Suurbritannias on äh, Äh, osaliselt väga palju segadust. Ameerika Ühendriigid on suur ja võimas riik, demokraatia ning äh, nad peavad äh, oma lõhestatuse probleemidega ise tegelema ja tean, et meie kui eurooplased oleme väga osavad selles, et iga kriis muutub Euroopa kriisis, kuid selge on see, tegemist on Ameerika kriisiga, mille peavad lahendama ameeriklased ise ja alustades nüüd äh, ohtlikest lõhestatusest ja polariseerimisest, mida näeme praegu Ameerika ühiskonna ja poliitika äh, praeguses olukorras, kuid olen kindel, et ameeriklased leiavad äh, tee sellest väljapääsu ja olen kindel, et ta jääb edasi selleks suureks ja võimsaks riigiks, mida me tunneme, mida ta on alati olnud ja mida ta ka tulevikus, kuid meie siin ei pea mitte Ameerika Äh, probleeme lahendama, vaid peame lihtsalt välja ütlema oma seisukoha. me oleme äh, kindlad oma väärtustes, poliitikas, huvides äh, ja peame jääma oma põhimõtetele ustavaks, sellest, see sõltub ka teist siin kojas, teistes Euroopa institutsioonides, olge tugevad, jääge liidriteks, sest me võib-olla äh, kaotasime tugeva partneri ja mõned sõbrad, kuid see teeb veel olulisemaks selle, et meie liidriroll jääks tugevaks ja asendamatuks. kõikjal üle maailma, mm, lähedal ja kaugel vaadatakse praegu Euroopa Liidu poole, võib-olla mitte Suurbritannias, aga mujal vaadatakse Euroopa Liidu poole, <clears throat> kuna meid peetakse vastukaaluks äh, õiglase kaubanduse küsimustes, inimkaubanduse, inimõiguste küsimuses ja samuti ka äh, mitte ainult äh, institutsionaalsete suhete küsimuses, vaid ka inimsuhete küsimuses. itaallased räägivad humanismist, ma ei tea, kas seda inglise keeles öelda saab, aga eurooplased on sellised võib-olla me ei ole piisavalt uhked selle üle, mis me oleme, kes me oleme või mida me teha saame. mina aga lõpetaksin öeldes et äh, mõned äh, Ameerika sõbrad me meenutasid meile siin äh, eurooplastele Brüsselis, et eurooplased peaksid endasse uskuma sama palju, kui nende sõbrad üle maailma neisse usuvad ja on aeg kätte jõudnud, et meie, eurooplased, tunnistaks, et meil on suur potentsiaal, meil on palju, me pakume palju võimalusi just praegusel hetkel ja äh, me peame olema eeskuju, käilakuju ülejäänud maailmale eh, ja kogu piirkonnale. ma mõtlesin paradoksaalselt eh, selle peale, et eh, homme külastab meid Liibüa peaminister Sarjas. see, tegemist on Liibüa kodanikuga ikkagi, ta tuleb ja räägib kriisist Liibüas meiega, kui äh, ehitad müüri, siis äh, tundub see võib-olla, et äh, oled turvalisemalt niimoodi, aga tegelikult sa lihtsalt piirad ennast sisse, meie eurooplased ei äh, teeni, me jääme truuks oma seisukohtadele, oma maailmanägemusele, me eelistame koostööd konfliktile, ma arvan, et me võime olla selle üle uhkemad kui kunagi varem. suur tänu teile, aseesim-, president ja suur tänu kõigile neile, kes sõna võtsid ja arutelu